kriisiga meie planeedil. miljonid uiguurid on kinni peetud äh, äh, vang, vangilaagrides ja neid piinatakse, neid poliitiliselt mõjutatakse. Need, kes ei ole laagrites, on pideva jälgimise all. see ei ole terrorismivastane võitlus, see on inimõiguste rikkumine mastaabis, mida me ei ole aastakümneid näinud Äh, avalikud väljaütlemised enam ei piisa, me peame tõsiselt läbi vaatama oma suhted Hiinaga, sealhulgas ka kaubandussuhted ning äh, viima läbi uurimise äh, Euroopa ettevõtete suhtes, kes tegutsevad Xinjiangil. kõrge esindaja, teie ja president von der Leyen on rääkinud, et me oleme geopoliitiline komisjon, nüüd on teil võimalus, see võimalus, kas Euroopa Liit jääb vaikseks või tõsiselt tegutseb Hiina vastu lisaks selline, milline saab olema strateegia, mis tagab, et e, me oleme valmis seisma suurtele inimõiguste rikkumistele, e, e, mis on võimaldanud Hiinal tuvastusega järgi jälgida oma inimesi ja puudub igasugune läbipaistvus selle kohta, kuidas kogutud andmeid kasutatakse. suur tänu. järgmisena saab sõna kolleeg Petras Austrevitšus. tänan, juhataja, lugupeetud kõrge esindaja, kolleegid Hiina ülemine majandusvõim toetub oma rahva allasurumisele kannatusele. mõned kuud tagasi me rääkisime eh, Hiinas toimunud elundite sundkogumisele. täna avaldame pahameelt nõnda öelda kasvatuslaagrite häbiväärse süsteemi kohta. Need laagrid ei piirdu uiguuride sunnivilise kultuuri assimilatsiooniga. see toimub ka nõndanimetatud töökoolituse massiivne programm mille väljundiks on odav tööjõud Hiina tehastele, mis kuuluvad ülemaailmse tootmisahelasse kuna Hiina eelistab oma kodanike poliitilistele vabadustele majanduskasvu ja on valinud assimilatsiooni kultuurilise ja usulise mitmekesisuse asemel, peame meie olema, kolleegid, koos tegutsema, et muuta Euroopa äh, globaalne Magnitski seadus äh, tegelikkuseks niiviisi takistaksime mitte ainult põhiõiguste rikkujate sisenemist Euroopa Liitu ja paneksime sellesse nimekirja, vaid takistame ka äh, teiste riikide võimalike äh, õigusrikkude samasuguste kuritegude toimepanemisel. suur tänu, järgmisena proua Šoidrova, üheks minutiks. kolleegid äh seal piirkonnas, millest täna räägime, kasutatakse stalinismilaadset ähm, režiimi ja kasutatakse tehnoloogiat selleks, et äh, inimeste järel luurata, neid jälgida, mida me mm, saame teha. me oleme saatmas välja mm, selget signaali Hiina poolele seeläbi, et me andsime eh, Ilham Totile eh, Saharovi auhinna ja me peame mõtlema nendele, keda surmanuhtlus äh, ähvardab, Ihmar Toti mm, tütar äh, ütles, äh, et ähm, et olukord on keeruline ka seetõttu, et tema siin räägib olukorrast Hiinas, seal toimub ähm, Xinjiangi piirkonna kultuuriline genotsiid ja seetõttu toetan mina suunatud sanktsioone Äh, härra asepresident, ma tervitan teie kohalolu siin äh, teie uues ametis ja ma kutsun teid üles, äh, et te juhataksite sisse uutmoodi poliitika Hiina suunal, aitäh. suur tänu, proua Jontševa. ma tahan avaldada oma tõsist muret inimõiguste rikkumise ja kuritarvimise kohta, sealhulgas ka neid tõsiseid rikkumisi, mis toimub Hiina Vabariigis, massilise inimeste jälgimist ja rohkem kui ühe miljoni uiguuri kinnipidamist ja teisi äh, vähemuste esindajaid äh,, kes on pärit uiguuri autonoomsest piirkonnast totalitaarse režiimi ajal minu koduriigis Bulgaarias oli samuti raske etapp äh, etniliste vähemuste suhtes, kui nende õigusi piirati. meil olid rasked aastad, kui toimus vastuseis. ja nüüd Bulgaaria on positiivne näide, kaitstes etnilisi ja usulisi vähemusi. ma avaldan lootust, et Hiina Rahvavabariik, mis on tuntud oma vanade traditsioonide, kultuuridega, millel on suur potentsiaal, leiab võimaluse kaitsta ning tagada kõikide etniliste vähemuste õigused oma territooriumil ja lubab Euroopa ajakirjanikel ja vaatlejatel juur juurdepääsu Xinjiangi autonoomsesse piirkonda. suur tänu. järgmisena saab sõna kolleeg Liberatski üheks minutiks. suur tänu, president, lugupeetud kõrge esindaja Äh, me peame seda arutelu, mis põhimõtteliselt on suunatud Hiinale, sama kehtib ka resolutsiooni kohta. nõukogu ja parlament on pidevalt kaitsnud etnilisi ja usulisi vähemusi. isegi äh, selliste riikide puhul nagu Hiina. resolutsioon on heas tasakaalus, me tunnustame Hiina paljusid saavutusi seitsesada miljonit kodanikku on nüüd vaesusest välja tulnud, on tehtud väga suuri investeeringuid taritusse, kuid sellest ei piisa. kui, sest inimesed vajavad oma põhiõigusi ja inimõigusi, millest kinni peetakse. see resolutsioon sisaldab fakte ja need faktid on üle kontrollitud me loodame saada Hiinalt positiivset tagasisidet, aga vajadusel võime kohaldada sanktsioone äh, tööstuse ja kaubanduse valdkonnas. Hiina peaks hakkama äh, rakendama inimõiguste konventsiooni, mille ta juba aastaid tagasi alla kirjutas. suur tänu ja nüüd vaba mikrofon nendele, kes on palunud sõna ja alustame härra Robert Heuseriga. seda jutsa áno čína je obrovská veľmoc obrovská krajina s niekoľko. suur aitäh lugupeetud president jah tõesti hiina on tohutu suur riik äh, kus on aastatuhandete pikkune ajalugu ta on meie suur kaubanduspartner aga me ei tohiks siiski selles, mis toimub, silmi sulgeda, süstemaatiliselt rikutakse inimõigusi Xinjiangi provintsis iga kaheksas kodanik äh, on põhimõtteliselt koonduslaagris, me võime ju kinnipidamislaagritest rääkida, kasutades eufemisme, aga tegemist on põhimõtteliselt kontsentratsiooni- või koonduslaagritega inimesed ei ole seal vabad ja me peame sellele tähelepanu pöörama. ma äh, ei poolda tegelikult sanktsioone kuid äh, China Cable'i skandaal on nüüd aset leidnud äh, ja tõenäoliselt tuleb nüüd ikkagi sanktsioone kasutada selleks, et tagada inimõigustest kinnipidamine seal piirkonnas. suur tänu, järgmisena proua Vood, üks minut Äh, lekkinud valitsuse dokumendid on paljastanud, äh, kuidas uiguuride massiline kinnipidamine ja teiste vähemuste äh, sai alguse kahe tuhande neljandast aastal Hiina juhi poolt avaldatud suunisega. Peking on pidevalt vastu seisnud kriitikale, kus me räägime miljonist uiguurist kasahhidest, kes on saadetud laagritesse, kus neid poliitiliselt mõjutatakse. Hiina on isegi kirjeldanud neid laagreid kui vabatahtlikke kutsehariduslaagreid, äh, et tudengitel oleks edaspidi tööoskused. lekitud dokumentides on ka juhised kohalikele ametnikele, kes räägivad äh, lastele, kui nende vanemaid on, on karistatud, selgitakse, et nende vanemad saavad äh, vajalikku haridust, et nad ei läheks terrorismi teele. see dokument on läinud tuhandete ametnike vastuseisu, üks Hiina ametnik püüdis aeglastada äh, kinnipidamisi. ma olen uhke äh, äh, selle piirkonna solidaarskampaania tööpartei esindajatest, kes on pidevalt Londonis Hiina saatkonna ees protestinud ja ma ühinen nendega viiendal jaanuaril, kutsudes üles nende koonduslaagrite sulgemisele. suur tänu härra Migueles, üks minut, president. Hiinas, Saudi Araabias või Palestiinas või Ameerika musta äh, kogukond, me peame hukka mõistma inimõiguste rikkumise kõigil. kui lääneriikide valitsused ja liberaalsed poliitikud äh, räägivad moslemite tagakiusamisest, seda põhiliselt geopoliitilistel põhjustel äh, kes Lähis-Idas on miljonid moslemeid, on välja aetud džihadistid, taga kiusavad kristlasi Süürias. inimõiguste kaitse kõikjal maailmas on äh, relv äh, õõnestamaks teatud riike, see ei ole õige tee. ja see äh, Belt and Road algatus mis, milles osas Xinjiang on kriitilise tähtsuse, on jõudnud ka ameeriklaste tähelepanu keskmesse. ameeriklased on äh, tunnistanud, et nad on valmis seda piirkonda destabiliseerida, sest nad ei soovi seda Belt and Road algatust, mida hiinlased on nii kaua planeerinud ja nad ei taha, et see teostuks. suur tänu. proua Dali, üks minut. tänan, president me räägime China Cables paljastustest, mis on nagu Wikileaks äh, paljastused kakskümmend kahe tuhande kümme, see on uus vilepuhumine äh, sõjakuritegude ja meie valitsuste korruptsiooniga ja meie teavitamine sellest, aga antud olukord on teistsugune siin on väidetav Hiina valitsusallikas, kes lekitas Hiina valitsuse sisedokumenti USA-le ja Euroopa lugejatele inglise keeles, mitte hiina keeles, mille avaldas USA-s asuv äh, mittetulundusühing ja mida toetas sealne sihtasutus äh, me oleme kuulnud ka Iraani lekides sellest, kuidas Iraani valitsus tegutses ja ärgem unustagem, Trump tahtis seda kasutada äh, hiinlaste vastu ja kuulutada sõna Iraanil ja siin me räägime hiinlaste tagasikiusamist moslemi kogukonnal. ma ei kahtle, et hiinlased kiusavad taga oma moslemi kogukonda, ma mõistan seda hukka, kuid paljudes riikides on samuti moslemi kogukond, keda taga kiusatakse. miks me pole neid äh, hukka mõistnud ja äh, inimõiguste allatalemist, kas seda ainult geopoliitilistel põhjustel? suur tänu. rohkem sõnasoovijaid ei ole ja nüüd läheb sõnajärg üle välisasjade kõrgele esindajale Joseph Borrellile. Joseph Borrell Fonteles, teil on sõna. lugupeetud parlamendiliikmed, suur tänu teie sõnavõttude eest ma lõpetuseks tahan öelda, et enamus, kui mitte kõik selle koja liikmed on tõsiselt mures Xinjiangi olukorra pärast ja kutsuvad üles Hiinat drastiliselt muutma oma poliitikat selles piirkonnas, sealhulgas eriti äh, need nõnda-öelda poliitilisi äh, kasvatuslaagreid ja laiapõhjalist kodanikkonna jälgimist. Äh, seaduslikkus ja vajadus võidelda terrorismi vastu peaks toimuma inimõigustest kinnipidamise ja põhiõiguste täitmisega. ja lubage avaldada tänu teie tähelepanu eest selle olulise teema ülalpidamise eest äh, ja toetamise eest. ja lubage teile öelda, et Hiina aktiivselt propageerib Xinjiangis terrorismivastase võitluse edu ja on saanud sellega väga paljude riikide toetuse, sealhulgas ka islamikonverentsi liikmesriikide toetuse. ÜRO Peaassambleel kahekümne kahe riigi rühmitus, nende seas mitmed ka mit Euroopa riigid, tegid ühisavalduse uiguuri äh, rahva äh, ahistamise pärast, millele kohe vastas viiskümmend neli riiki, mille ees oli valganism, kiites Hiina terrorismivastast võitlust selles piirkonnas. nagu te näete, äh, ülemaailmselt ei ole selge see olukord rahvusvahelisele kogukonnale ja meie eurooplastena oleme tõsiselt pühendunud sellele küsimusele. me oleme inimõiguste kaitsel väga tugeva mõjuvõimuga. me oleme kindlalt äh, avaldanud oma mured olukorra pärast Xinjiangis, sealhulgas ka jälgimise kasutamist. meil on eeskirjad kahese kasutusega äh, toodete tehnoloogia kas-, äh, kaubanduses, mis peaks võimaldama meil jälgida äh, tehnoloogia eksporti, kui seda kasu-, tehnoloogiat kasutatakse julgeoleku eesmärgil ja meil on mured ka nii-öelda sundtöö pärast aastast kaks tuhat kaheksateist ja me oleme seda pidevalt tõstatanud meie Hiinaga toimuvates dialoogides ka kahepoolsetel kohtumistel. ja me oleme ka teavitanud oma äriühinguid, et nad peavad edendama inimõiguste kaitsmist ja äh, äri, äh, ettevõtte sotsiaalset vastutust äh, rakendama terves tarneahelas vastab tõele, et ameeriklased, USA on väga aktiivselt äh, kohaldanud sanktsioone Hiina ametnikele, kakskümmend kaheksa Hiina valitsusasutust ja äriühingut on saanud sanktsioonid oma rolli pärast Xinjiangi olukorras. meil on oma süsteem. ma püüan seda süsteemi täiustada, käivitades algatuse, mis võimaldaks meil vastu võtta midagi sarnast Magnitski äh, seadusele. Äh, äh, me oleme seda tööd juba alustanud, kuid ma vajan ühehäälset toetust sellele nõukogus, et see teoks saaks ja ma võitlen selle nimel. me peame jääma tugevaks. kuid samas peame jätkama ka dialoogi. dialoogi ei tohi unustada Äh, mõlemad on ühildatavad, kuid see peab tagama, et me oleme tõsiselt seotud nende küsimustega ja äh, selleks, et tagada ka Euroopa Parlamendi poolse toetuse. suur tänu. kallid kolleegid, ma olen saanud viis resolutsiooni ettepanekut selle aruteluga seoses, arutelu on nüüd lõppenud, hääletus toimub homme Äh, lähme nüüd edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. meil on komisjoni asepresidendi liidu välisasjade kõrge esindaja avaldus humanitaarolukorra kohta Venezuelas ning rände- ja pagulaskriisi teemal mis puudutab vaba mikrofoni ja sinise kaardi menetlust, te võite seda taotleda traditsiooniliselt või elektrooniliselt. juhised on olemas saali sissepääsu juures ja nüüd saab sõna asepresident, komisjoni asepresident, välispoliitika kõrge esindaja härra Joseph Borrell president, honorable. austatud president, austatud parlamendisaadikud. Ähm, poliitiline tupikseis seoses Venezuela raske olukorraga on äh, mõjutanud seda riiki kohutaval kombel äh, faktid on šokeerivad üle, üle kahekümne protsendi elanikkonnast on alatoitumise all kannatamas, kakskümmend viis protsenti äh, elab ainult tänu humanitaarabile ja on väga palju erinevaid äh, näitajaid, mille võiksin välja tuua, äh, mis näitavad, kui suur see kriis on, mis on põhjustanud selle, et seitsekümmend protsenti lastest ei saa käia koolis, puudus on ravimistest, äh, elektri- ja veeühendused ei ole piisavad ehkki Caracases enamikes piirkondades on need äh, tagatud, kuid elektrikatkestused on igal pool mujal riigis. Euroopa Liit äh, annab äh, omapoolset humanitaarabi. Euroopa Komisjon on oma alalise kohalolu seal taganud, et vaadata olukorda. me oleme üle saja seitsmekümne miljoni andnud alates aastast kaks tuhat seitseteist ja umbes kolmsada kakskümmend miljonit kaasa arvatud liikmesriikide poolne abi nii Venezuela siseselt kui ka naaberriikidele. umbes kaks kolmandikku äh, kohesest humanitaarabist on just Venezuela siseselt pakutud ning me olemegi ju suurem humanitaarabi andja seal riigis ja ülejäänud äh, üks kolmandik on siis mõeldud naaberriikidele võttes arvesse Venezuela kontekstis äh, eksisteerivat piiratud tegutsemisvõimet äh,, oleme me äh, suurendanud pingutusi selleks, et äh, tegeleda diplomaatiaga, et äh, luua äh, võimalus humanitaarabi pakkujatel tegutseda seal riigis see on eh, kõige eh, olulisem ja suuremahulisem inimeste liikumine Ameerika ajaloos. viis tuhat eh, Venezuelast lahkuvat igapäevaselt oma riigist, viis miljonit on juba lahkunud. Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikides on pagulaste arv Venezuelast järjest kasvanud, ÜRO on hinnanud, et see arv võib veelgi suureneda nelja miljonini ning võib jõuda viie miljonini järgmise aasta lõpuks. ma tahaksin kiita sealse piirkonna riike selle eest, et nad on võtnud vastu pagulasi Venezuelast, kuid üldiselt äh, on äh, vajadus abi järele äh, järjest suurem, ÜRO on öelnud, et neil on reageerimiskava olemas, mis peaks suurendama vahendid võrreldes eelneva aastaga selleks, et jõuda summani, mis on üks koma kolm miljardit dollarit. Need arvud on tõesti väga suured ja me näeme, et mõningatel juhtudel Äh, on äh, riikide kannatus katkemas, nad ei taha neid suuri pagulasvooge näha. Äh, meie Euroopa Liidus koos liikmesriikidega peame seda rahvusvahelise solidaarsuskonverentsi poolt käima lükatud tegevust jätkama. see konverents leidis aset Brüsselis me peame eh, korraldama veel ühe konverentsi selleks, et tagada piisavalt ressursse selleks, et selle probleemiga tegeleda. kuid eh, sõltumata sellest, eh, kui palju me raha eraldame, meie ressursid ei ole kunagi piisavad selleks, et tegeleda nii ulatusliku kriisiga. me ei suuda igapäevaselt pakkuda piisavalt toitu miljonitele inimestele. Venezuela on endiselt jõukas riik ja vaatamata sügavale tugevale äh, vaesusele, kuhu tema elanikud on sattunud, äh, on äh, tal väga suur hulk loodusressursse. sellel riigil on ka tõsi, suuri finantsvahendeid, paljud neist välismaal. ilmselt oleks seeläbi võimalik ka elanikkonna kannatusi vähendada sest et maailma solidaarsus ei saa olla ainsaks abiallikaks nii suurele hulgale inimestele. seega ma arvan, me peaksime loovaid lahendusi otsima, peame mobiliseerima kõik olemasolevad vahendid, et äh, selle olukorraga toime tulla ja loodetavasti lähitulevikus siis otsime ka uusi viise, kuidas praegusest poliitilisest tupikust välja tulla ja humanitaarkriisi lahendada. ja selles viimases punktis tahan selgelt välja ütelda, et ainus kauakestev lahendus Venezuela kriisile on võimalik leida ainult läbi rahumeelse demokraatliku protsessi, mis viiks vabade presidendivalimisteni ning me ei tohi oodata eh, niisama, et midagi juhtuks, sest tegemist on ühe suurima kriisiga nii eh, humanitaarküsimustes kui inimeste heaolu osas. suur aitäh ja Rahvapartei nimel ah, saab nüüd sõna Lopez Killa, kaks minutit. Lo acaba de decir el alto representante. nii nagu kõrge esindaja just ütles rändeprobleemile kindlasti on lahendus ja lahenduseks on tagasipöördumine demokraatia juurde. ja Maduro võim üritab tugevdada Rahvusassamblee võimu. igal pool äh, Juan Guaido äh, kõrval on väga palju neid, kes üritavad äh, tugevdada demokraatiat, äh, ÜRO on tegelenud selle küsimusega, aga äh, tegelikult on tekkinud küsimus, et milline täpselt kellegi roll on. jätkuvalt eiratakse inimõigusi ja selle tulemuseks on see, et peaaegu kuus miljonit Venezuela kodanikku on riigist lahkunud. ja hinnatakse, et praegusel hetkel on ligikaudu kolmsada tuhat venezuelast, kes on äh, Hispaanias esitanud varjupaigataotluse. Äh, Euroopa Parlament saab kaasa aidata diktatuuri lõpetamisele ja saab aidata võidelda inimõiguste rikkumisi, rikkumise vastu. me peame vaatama, et ainult Maduro ja Trump ei ole need, kelle käes on võim. sotsiaaldemokraatide nimel on sõna härra Lopesele, teil on kaks minutit, palun suur tänu. austatud härra kõrge esindaja, ma tahaksin rääkida Venezuela rahva kannatustest ja sellest kriisi mõjust kogu sellele piirkonnale ja rääkida põgenikest ja, ja rändest. siin on välja toodud äh, ka numbreid, kaheksakümnel protsendil elanikel ei ole juurdepääsu joogiveele, suur osa elanikkonnast elab äh, ilma elektrita, inimestel ei ole piisav juurdepääs ravimitele, väga paljud inimesed on sunnitud oma kodudest lahkuma ja kolmkümmend viis protsenti Venezuela elanikest on need, kellel on kindlasti abi vaja, see on täiesti pretsedenditu olukord selles piirkonnas, neli koma viis miljonit inimest on lahkunud sellest piirkonnast ja sellel on väga ulatuslik mõju äh, naaberriikidele, mitte ainult Kolumbiale, äh, Argentiinale, Tšiilile, kõigile nendele äh, riikidele, kes peavad nüüd tegema väga suuri jõupingutusi, kuigi neil on juba äh, siseriiklikult väga palju probleeme, mis nõuavad lahendamist. ja rahvusvaheline üldsus ja Euroopa Liit peavad tegutsema, e, eriti just osutades finantstoetust äh, ÜRO on äh, öelnud, et hingal, hinnanguliselt on vaja kahte miljardit eurot, aga kahjuks on sellest summast sel aastal kokku saadud ainult kakskümmend viis protsenti on vaja ka poliitilist lahendust sellele kriisile. meil on vaja seda, et räägitakse, oleks nähtav põgenikega seonduv ja on võimalik väga tulla välja väga paljude erinevate algatustega nafta, toiduainete vastu ja väga paljud riigid saaksid siin oma sõna kaasa öelda, aga karistused ei tohi äh, täiendavalt karistada äh, rahvast. Edita Šarantova Renew fraktsiooni nimel, palun, teil on kaks minutit. Gracias, eh, muchas gracias, alto representante. Cuatro coma seis millones de venezolanos no han tenido más. suur tänu, proua president, austatud kõrge esindaja neli koma viis miljonit Venezuelast on olnud sunnitud oma kodudest lahkuma. ja eh, tegelikult see arv on rohkem kui kaheksa miljonit, rohkem, rohkem kui Süürias. Süürias on sõda, aga Venezuelas sõda ei ole aga venezuelaste igapäevaelu ei erine väga palju nende inimeste elust, kes elavad konfliktipiirkonnas. lisaks sellele seda kriisi oli võimalik vältida, majanduskriisi, humanitaarkriisi oli võimalik vältida ja selles on süüdi praegune režiim, kes on eiranud seda vastutust, mis temal äh, lasub. Euroopa Liit peab osutama kogu võimalikku abi selleks, et äh, leevendada humanitaarkriisi aga kui ei suudeta äh, riigisiseselt äh, kriisi lahendada, siis äh, tuleb äh, jätkuvalt survet avaldada Maduro režiimile ma olen seda juba varasemalt mitu korda öelnud ja kõige kasulikum vahend, kuidas seda teha, on selektiivsed karistused, sanktsioonid, mis oleksid suunatud just selle režiimi juhtivate tegelastele. nii et meil on vaja selektiivsete sanktsioonide nimekirja. suur tänu ja nüüd Roheliste fraktsiooni nimel on sõna äh, proua Alice Kunkele, kaks minutit, palun. Fru talman! Eh, suur tänu, proua president ja suur tänu härra Borrellile eh, selle eest, et te otsustasite rääkida selle Venezuelas valitsevast väga tõsisest olukorrast. ja olukord muutub, muutub järjest hullemaks, valitseb vägivald, nälg nii nagu kolleegid juba on varasemalt öelnud, ka mina tahaksin rõhutada seda, et väga äh, paljud inimesed on olnud sunnitud oma kodudest lahkuma, miljonid inimesed on Venezuelast lahkunud naaberriikidesse. ja äh, tundub, et nendel probleemidel ei ole lähitulevikus lõppu. ja kuna äh, inimesed lahkuvad naaberriikidesse, siis äh, olukord on ka seal järjest hullemaks muutunud ja ka põgenike olukord muutub järjest hullemaks. ja on palutud, et naaberriigid oleksid solidaarsed Venezuelaga, meie rohelised soovime, et see solidaarsus puudutaks ka Euroopat. rohelised, roheliste sooviks on see, et Euroopa Liit annaks konkreetsema vormi meie solidaarsusele, et me viiksime ellu kõik need ilusad sõnad ja et meil on piisavalt selgroogu äh, korruptsioonile vastu astuda ja teha seda ükskõik millises maailmanurgas, aitäh! ja suur tänu, identiteedidemokraatia nimel on sõna, on sõna härra Marianil. üheks minutiks, palun. suur tänu, diplomaat ja, ja filosoofia kokku ei käi ja aga öelda, see tähendab ka tegutseda. ja Euroopa Liidu suhtumine ongi selline, Euroopa Liit võiks ja tal peaks olema Ladina-Ameerikast sõltumatu poliitikast ja läbi oma liikmesriikide mõju oleks tal võimalik kasutada oma liikmesriike Hispaaniat, Portugali ja Prantsusmaad ja mis ei oleks allutatud Ameerika ambitsioonidele, kes sooviks oma kontrolli alla. Nicolas Maduro poliitika ei ole minu poliitika, aga Ameerika sanktsioonide poliitika, mis muudab rahva vaesemaks, samuti ei ole. Euroopa Liidu poliitika peab juhinduma mitte utilitarismist ega kollektivismist, vaid aga meie jälle piirdume embargoga ja liidame oma embargo Washingtoni omale Juan, Juan Guaidoga, me ei saa olla solidaarsed temaga, kes ta ja me ei saa vastu tulla Nicolas Madurole, kes ei suuda öö, äh, hakkama saada rändekriisiga, taaskord oleme me lihtsalt pealtvaatajad. ja ECR-i nimel härra Herman Terts, üks minut, poolteist minutit, palun. Eh, suur tänu, president. kui me kuulame Euroopa Liidu eh, välispoliitika kõrget tase, eh, esindajat, siis meile tundub, et olukord Venezuelas on võrdne looduskatastroofiga ja kui me kuulame ka seda, millest räägivad sotsiaaldemokraadid ja me räägime tragöödiast, aga ei tohi unustada seda, et selles tragöödias on äh, süüdi see režiim, kes tegelikult on äh, Ladina-Ameerika kõige rikkama riigi vaesusesse tõuganud äh, võim peab kuula, kuuluma Rahvusasse Assambleele Juhan Kaido tagasivalimine ei tohi olla võimalik. Äh, kuus tuhat kaheksasada kohtuotsust on, ilma kohtuta on inimesed äh, politsei poolt äh, lihtsalt kinni peetud, valitseb vägivald, aga samas kohaldatakse pidevalt sanktsioone meile tundub, et me peaksime jääma realistideks, kui Maduro ei taha lahkuda, jah, et siis on, see on probleem. aga härra Borrell, see ei ole see ei ole mitte ainult üks probleem, ega türannid iseenesest lihtsalt ei lahku, rahvas lahkub riigist, aga nemad mitte kunagi. ja kui me midagi ei suuda teha ja kui me ei, jääme pealtvaatajaks, siis me oleme lihtsalt selle tragöödia kaasosalised. suur tänu ja nüüd äh, kuue fraktsiooni nimel on sõna proua Ido ja Villanueva Ruisil. üks minut, palun. suur tänu, proua president. me võime esitada endale küsimuse, et miks juba nii pikka aega ei ole meil õnnestunud või ei lahendada neid probleeme Venezuelas ja leevendada pingeid Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel. Äh, härra Trumpi poliitika, mis seisneb äh, Juan Guaido toetamises, see ei ole siiras, sellepärast et ka me ei toeta valitsusi, vaid riiki kui sellist, kriis on tõesti väga tõsine praegu ja äh, Juan Guaido tunnustamine, sellest ei ole mitte mingisugust kasu. ja need sanktsioonid, mida kohaldatakse selle riigi suhtes, kõige rohkem kannatavad selles just inimesed ja Euroopa Liit peab olema meid vahendajaks, lepitajaks ja väga tähtis on see, et leiaksid aset seadusandlikud valimised ja et nad leiaksid aset heades tingimustes ja et oleksid piisavad tagatised selleks, et lõpeks see ebastabiilsus äh, ja et ei üritataks väljapoolt sekkuda ja veel uusi riigipöördekatseid ei tuleks. härra Nikolau Alavanos, poolteist minutit, palun. me räägime siin Venezuela põgenikest ja räägime seda pärast neid resolutsioone, kus me oleme tunnustanud härra Juan Guaidot presidendina. aga tegelikult valitud president on ma-, härra Maduro ehm, vaesus ja kõik see, mille all kannatab Venezuela rahvas kõik see on seotud kapitalistliku kriisiga, väga ulatusliku kriisiga, mida on veel tõsisemaks muutunud, muutnud sanktsioonid ja Ühendriikide sekkumine ja ka eurooplaste sekkumine selle riigi siseasjadesse. Äh, silmakirjalikud avaldused, mis puudutavad põgenike äh, olukorda me ei tohi unustada, et niimoodi üritatakse lihtsalt seda olukorda ära kasutada. Venezuela on äh, väärismetallide, gaasi ja äh, nafta poolest rikas riik ja sellega saab seletadagi kõiki neid pingeid, äh, mis valitsevad seal riigis ja suhetes Ühendriikide Euroopa Liiduga. me mõistame hukka igasugused katsed võimult kukutada valit-, valitud presidenti Venezuela rahvas on ainukene, kes on pädev otsustama, millist poliitilist liini peab jätkama nende riik. suur tänu ja nüüd annan ma sõna äh, härra Antonio Tajanile pooleteiseks minutiks. seitse tuhat inimest on kohtu all poliitilistel põhjustel ning äh, kolmsada, nelisada poliitvangi on pidevalt. kaks tuhat kaksteist peeti kaksteist tuhat meest-naist poliitilistel põhjustel kõrge esindaja äh, äh, sinna Bacheleti aruanne räägib erijõudude sekkumisest ja selle kohaselt kaks tuhat kakskümmend üle viie tuhande inimese äh, tapeti ning selle aasta märtsini juba üle tuhande inimese. tuha-, miljonid inimesed praegu lahkuvad Venezuelast põliselanikkond äh, on äh, vaikima sunnitud, äh, kuritegelikud jõud on narkootikumidega inimestega kaubitsemiseks koridorid avanud. informatsioonivabadust ei ole, ajalehed pannakse kinni, tsenseeritakse interneti, telefonides ja mujal samuti äh, ülikoolides on äh, vabaduste lõpptehtude puudu, on äh, ravimitest, toidust levivad haigused, malaaria, tuberkuloos ja muu. lugupeetud esindaja, meil on vaja leida lahendust Äh, mis selle, vaataks kaugemale lihtsalt humanitaarabi andmisest, sellepärast et me teame, et Maduro režiim kontrollib kogu abi saabumist, me peame äh, probleemidele lahenduse leidma, tagasi äh, demokraatia juurde jõudma. härra Borrell, meil on vaja rohkem julgust, Euroopa Parlament ja teised aga ei ole suutnud ega julgenud praegu ähm, Äh, sekkuda äh, ning ei ole nõudnud Maduro tagasiastmist, kes oma rahvast praegu nälja surma mõistab. nii et kõik ühenduse, äh, Euroopa Liidu institutsioonid peavad siin algatust üles näitama. suur aitäh ja nüüd saab sõna proua Maria Manuel Leitao Marques, üks minut. lugupeetud president, kõrge esindaja olukord Venezuelas on äärmiselt tõsine. rändekriis on ka mm, koitmas, kui midagi ei muutu. põgenike arv Venezuelast võib ulatuda eh, septembriks kaks tuhat kakskümmend kuue poole miljonini. kannatajateks on Kolumbia ja teised naaberriigid, kuid eh, muuhulgas ka Euroopa Liit. üle nelja tuhande immigrandi venezuelast on juba vastu võetud, nii et me kõik teame, et olgugi, et tegemist on ka tõsise rändekriisiga, on see ikkagi kriis, mis on kõige vähem rahalist toetust saanud. ainult nelikümmend kaheksa kohustust, maksekohustust on äh, selle kriisi lahendamiseks äh, tehtud ning me peame oma antud lubadustest ka kinni pidama rahastamise küsimustes. samuti on vaja võtta majanduslikke sanktsioone ning me peame arutama, millised võiksid olla alternatiivid. kõrge esindaja rääkis ka siin erinevatest programmidest nagu äh, näiteks äh, nafta toidu vastu. suur aitäh, Jordi Kanjas, palun üks minut. Gracias, presidenta eh suur aitäh, lugupeetud äh, president Venezuela on äh, kriisiolukorras neli miljonit Venezuela elanikku on pidanud juba kodust lahkuma ning äh, see näitaja jõuab kuue miljonini aastaks kaks tuhat kakskümmend tuhanded inimesed lahkuvad koduriigist igapäevaselt. mitte sellepärast, et seal oleks sõda või oleks aset leidnud looduskatastroof, ei, seda sellepärast, et äh, selle kõige taga on ka keegi, kes vastutab, Nicolas Maduro ning äh, ka kogu režiim, kes teda toetab. mida me saame sellises olukorras teha? midagi päris lihtsat, me saame Äh, aidata kaasa demokraatia taastumisele, seda sellepärast, et olukord on praegu tõesti hulluks minemas. see oleks meiepoolne selge sõnum ja me peame selgelt välja ütlema, et me peame, tahame demokraatiat taastada selles riigis praegu, äh, leiavad aset poliitilised tagakiusamised, kohtuvälised hukkamised, äh, põliselanikkonna mahatapmine tuleb ütelda, et me tahame kõigele sellele lõpu teha. suur aitäh ja palun, proua äh, Sahton, üks minut. jällegi me näeme, kuivõrd kahu, kahju, kasutu on Euroopa Liit olnud. Maduro äh, aadressil on Euroopa Liit väga hägusaid seisukohavõtte siiamaani teinud tegemist on äh, mudeliga, mida kõigepealt toetas Chavez, siis Maduro nüüd, tegemist on vana kommunistliku mudeliga. see on viinud rikka äh, naftariigi Venezuela näljani. suur hulk elanikkonnast on otsustanud äh, emigreeruda, poed on tühjad. väga palju on haigusi, puudu on ravimitest on hakatud oma koduloomi sööma. nii et me peame mõistma üldse, mida selline mudel endast kujutab, selline sotsialistlikum mudel, eh, mis on reaalne sotsialism ning mis on kommunism. see on miski, mis toob endaga kaasa ainult vaesust ja surma. opositsioon on maha surutud, puudu on ajakirjandusvabadusest ning äh, valimised ei ole vabad. nüüd peab Euroopa lõpuks ometi üles ärkama, aitäh. suur aitäh teile nüüd. Toomas Piotr Poreba, palun, üks minut. Ehm, suur aitäh, Venezuela on äh, riike, kus on väga palju loodusvarasid, naftat muuhulgas, inimesed peaksid olema elama rõõmsalt rikas riigis, aga kahjuks nii see ei ole, me teame väga hästi, mis seal toimub juba aastaid, muuhulgas on juba palju arutelusid ka selles küsimuses maha peetud. ma olen veendunud, et tegelikult meie ise oleme siin võimetud. miljonid inimesed on Venezuelast juba lahkunud, kohtuvälised hukkamised toimuvad, tuhandete, tuhandeid hukatakse me peame Venezuela valitsusel selgelt mõista andma, et enam ei ole võimalik eh, niimoodi eh, edasi minna. ja ma kutsungi teid üles, härra Borrell, ma soovin, et te selle sõnumi meie poolt ka edastaksite. see on üheks peamiseks missiooniks, mis teil on järgnevatel aastatel. me peame lähtuma põhimõttest, mille kohaselt me kehtestame sanktsioonid ning seejärel tuleb taastada demokraatia ilma selleta ning ilma parlamendi ja eh, Euroopa mm, selge seisukohata teeme ainult tühju sõnu ning kohapeal midagi ei muutu. suur aitäh ja nüüd palun eh, kolleeg Pereira. E suur tänu siin parlamendis räägitakse juba reeglipäraselt äh, Venezuelas, see on selline silmakirjalik tegevus. terrorism, sabotaaž, äh, putšikatsed muutuvad kõik äh, intensiivsemaks, me oleme siin silmakirjalikud, räägime migratsioonifenomenidest, aga me ei räägi tegelikult taustast oluline on vaesusevastane võitlus, tõr-, väljatõrjumise vastane võitlus, need on asjad, mis on äh, kodanikele seal olulised ja kui tegeletakse hoopis vastupidiste asjadega, siis tulemus ongi selline, nagu ta on. meil on Portugali vähemus äh, Venezuelas, äh, see läheb meile väga korda me peame toetama neid, kes soovivad tagada stabiilsust ja sanktsioonid äh, trahvivad ainult Venezuela rahvast. Äh, suur tänu. järgmisena härra Johannes Laagus, äh, poolteist minutit, palun. ja proua juhataja. me peame siin arutelu, mis minu arvates on silmakirjalik Euroopa Parlament ja Euroopa Liit ei suuda midagi Venezuelas saavutada, see on juba aastaid niimoodi. arutelusid muudkui peetakse ja Euroopa Parlament ei ole saavutanud mitte midagi. me pole saavutanud midagi ka teistes riikides, kus äh, inimõigustel jalgadega trambitakse. Venezuelas on äh, olukord kodanike jaoks väljakannatamatu aga mis riigivorm seal on? kommunism ja igal pool, kus on kommunism, seal on äh, inimesed äh, põhimõtteliselt äh, maha nuditud, vastu maad surutud ja Euroopa Liit ei saa midagi sellist lihtsalt ära kaotada. lihtsalt me siin räägime rääkimise pärast kuidas me saaksime midagi seal saavutada või seal midagi muuta, kui me isegi oma naabruses ei suuda asju mõjutada? näiteks äh, minu koduriigi läheduses Türgis. nüüd on seal piirid avatud, põgenikud tulevad massiliselt Euroopa Liitu ja Erdogan teeb kõike seda, mis talle meeldib, Euroopa veel rahastab kõike seda nii et kõigepealt me peaksime vaatama, mis toimub meie ukse lävel ja siis tegelema muude asjadega maailmas. tänan järgmisena, Paulo Rangel, üks minut, palun. tänan, juhataja. kõigepealt soovin öelda, et ma lükkan kategooriliselt tagasi kõik äh, kommunistliku partei väited, mis üritavad äh, nende tegusid äh, puhtaks pesta, ehk siis Maduro režiimi tegusid äh, puhtaks pesta ja on uskumatu, et siin kojas on ka inimesi, kes Maduro režiimi kaitsevad, mis ju ometi on kaasa toonud Lõuna-Ameerika kontinendil meeletu rändelaine, juba neli miljonit on põgenenud, varsti on neid kuus miljonit, ma käisin Tšiilis, Brasiilias, see on täiesti kohutav äh, humanitaarkatastroof. Euroopa Liit peaks tegema enamat. Euroopa Liidu liikmesriikidel on äh, vastutus kanda, et lõpetada ära Maduro režiim ja meil tuleb anda oma panus, et Venezuela rahvas saaks jällegi elada heaolus tänan, järgmisena härra Tonina Pikula, üks minut, palun. tänan. neli ja pool miljonit inimest on juba Venezuelast äh, lahkunud, järgmise aasta lõpuks äh, lahkub veel kaks miljonit arvatavasti. see on äh, kõige suurem põgenike arv tänapäeva maailmas, kes on pärit ühest riigist ja see kõik on äh, seotud äh, sellega, et äh, rahvusvahelise üldsuse doonorprogramm ei ole soovinud alla poole on sinna sisse makstud, Euroopa Liit on eraldanud kolmsada miljonit humanitaarabi, aga me peame andma oma tarbi Venezuelale Eh, samuti Kolumbiale, Peruule, Ecuadorile. Eh, kaheksakümmend viis protsenti põgenikest on naaberriikides. nii nagu ütles ka ÜRO kõrge esindaja, tuleb meil tagada, et kodanikud ei maksaks sanktsioonide eest eh, hinda. vaja on, et Venezuelas toimuksid vabad ja õiglased valimised rahvusvahelise äh, Äh, monitoorimise all, ainult niimoodi saab Venezuela edasi liikuda. tänan. järgmisena proua Samira Rafaela, üks minut, palun. tänan, jätkan äh, hollandi keeles. me rääkisime viimati Venezuelast kuus kuud tagasi. arvud on selged, neli pool miljonit on äh, lahkunud äh, Venezuelast, poolteist miljonit on leidnud äh, elupaiga Kolumbias ja samuti Hollandi Kariibi mere saartel. ja mis on nüüd juhtunud viimase kuue kuuga? trend ei ole muutunud äh, positiivsemaks. probleemidega ei ole tuldud toime ka Need Kariibi mere saared, kuhu on põgenetud, ei tule selle olukorraga toime, nad vajavad meie toetust nii arenguabirahadest kui ka humanitaarabirahadest. Aruba, Curaçao ja teised saared vajavad meie toetust otsekohe. suur tänu järgmisena härra Richard Czarneski, üks minut, palun. proua juhataja, härra volinik. härra Borrell, teie olete hispaanlane, seega te mõistate väga hästi Ladina-Ameerika riikide probleeme. ma arvan, et äh, Teie saate aidata kaasa selle probleemi lahendamisele. aga ärgem olgem ülemäära optimistlikud. diktatuure ei ole võimalik peatada üleöö. Venezuela võimulolijad tegutsevad äh, kodanike allasurumise kaudu ainult siis, kui Euroopa Liit ja rahvusvaheline üldsus avaldavad tugevat survet, mis läheb kaugemale tavapärasest diplomaatiast, on võimalik jõuda Venezuelas nii kaugele, et inimesed iseseisvalt otsustavad, kes nende riiki peaks juhtima. suur tänu, Ignacio Corao, poolteist minutit, palun. president, estimados colegas si cuatro millones y medio de personas escapan de su país si los padres ya no pueden alimentar. tänan. miljonid on põgenenud, äh, lapsed äh, koos vanematega. me oleme silmitsi väga tõsise probleemiga. hinnangud ja oletused viitavad sellele, et järgmisel aastal lahkub Venezuelast rohkem inimesi kui Süüriast. Kolumbias on poolteist miljonit äh, venezuelalast. Kolumbia on äh, näidanud üles äh, suuremeelset avatud uste poliitikat, aga nüüd nad maksavad selle eest, et nad niivõrd palju inimesi on vastu võtnud. ÜRO hindab, et neil on vaja poolteist miljardit dollarit, et äh, migrantide põhivajadused rahuldada. aga reaalsus on see, et äh, hoolimata sellest suurest äh, solidaarsusest on väga vähesed andnud oma panuse ja komisjon peab tegema ka enamat, et aidata neid hädas olevaid inimesi. ja kindlasti äh, peaks äh, USA lõpetama niigi kokku kukkunud majanduse edasise survestamise. on aeg näidata meie Ladina-Ameerika sõpradele, et me oleme tõesti nende kõrval, kui nad meid vajavad. suur tänu, järgmisena Andrei Kovatšev, üks minut, palun. tänan, juhataja härra Borrell neli ja pool miljonit venezuelalast on riigist lahkunud alates kriisi algusest. see kriis puhkes äh, Chavez'i ja Maduro kommunistliku režiimi tõttu. kui nüüd vaadata ajalukku, vaadata vajasemaid äh, migratsioonikriise, siis see kriis tekkis ideoloogia tõttu, mis on väga korruptiivne ja seda ühes äh, maailma rikkamas riigis tegelikult. Need, kes on varasemalt elanud kommunistlikus riigis, teavad, mida tähendab sellise režiimi all kannatamine. meil ei olnud piisavalt süüa, meie riikide piirid olid äh, kinni ja valitses äh, defitsiit paljude kaupade järele me ohverdasime väga palju ja meil õnnestus nendest äh, režiimidest vabaneda. nüüd meil tuleks äh, omakorda pakkuda toetust äh, Venezuela rahvale. härra Borrell, kahekordistagem oma püüdlused, meil on vaja ausat ja avatud demokraatlikku